eilse istungi protokoll on valmis, on teile kättesaadav, kas selles osas on märkusi? ei ole, seega on see protokoll kinnitatud